artikkel kaks on see saadetud õigusasjade komisjonile edasi. nüüd tulevad nõukogu ja komisjoni avaldused Albaania kohta ja sõna annan nõukogu nimel eesistujariigi välisministrile proua Kosakule. Members lugupeetud proua president, lugupeetud saadikud, äh, ma tänan võimaluse eest osaleda selles debatis täna õhtul. Albaania on regiooni tähtis riik, me teeme suurt koostööd Albaaniaga terves plejaadis valdkondades, meil on ulatuslik poliitiline taja, dialoog. meie suhted muutuvad järjest tähtsamaks, peegeldades sealjuures Albaania kasvavat osatähtsust regioonis. eriti on äh, siin tähtis kaasatus regionaalsetesse initsiatiividesse, näiteks äh, äh, Kagu-Euroopa koostööinitsiatiiv. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, oli Albaania ka Euroopa Nõukogu ministrite nõukogu Ehm, suur aitäh parlamendile selle väärtusliku debati eest, ma sooviksin erilist tänu väljendada raportöör Huntisele tema äh, väärtusliku töö eest. minu meelest äh, nõukogul ja parlamendil on paljus võimalik kokkuleppele jõuda. eile õhtustes järeldustes tervitas nõukogu Albaania edasiminekut ehk Albaania on edasi eh, läinud nendes kaheteistkümnes põhivaldkonnas, eh, mida komisjon nimetas oma kahe tuhande kümnenda aasta arvamuses. dialoog on palju paremaks muutunud, nii valmi-, valmistab see dialoog ette Euroopa Liidu liikmeks saamise palju on Albaania teinud neljas prioriteedis, veel kahes on ta kaugele jõudnud. siin pean silmas parlamendi tegutsemist äh,, haldusreformi ja valimisreformi. edasiminekut on toimunud ka teistes prioriteetsetes valdkondades. näiteks kõrgetasemeliste ametnike immuniteet on kaotatud äh,, ja on edasi mindud ka kuritegelikul teel saadud vara konfiskeerimisega. kandidaadi staatuse saab aga anda sellisel juhul, kui on lõpule viidud põhiasjad haldus- ja kohtusüsteemi reformis ning kui parlamendi tööreeglid on reformitud kandidaadi staatuse andmisel, andmise kohta peab komisjon aru andma niipea, kui Albaania on vajaliku edasimineku saavutanud, ühtlasi äh, peavad nad arvesse võtma ka Albaania võitlust äh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. teistes valdkondades aga Albaania peab veel tööd tegema, õigusriik näiteks, kohtusüsteemi sõltumatuse suurendamine ja vähemuste kaitse. Need on kõik keskse tähtsusega selle riigi liitu, liikumisel Euroopa Liidu suunas. lugupeetud proua president, lugupeetud saadikud, äh, paar sõna veel järgmise aasta parlamendivalimistest. me kõik teame, et tihti on vaidlustatud Albaania valimisi. valimiste edukas läbiviimine järgmise aasta juunis on otsustava tähtsusega, et demonstreerida, kui tõsiselt Albaania poliitilised parteid valimisreformi võtavad. see paneb proovile riigi demokraatlike institutsioonide ladusa toimimise. jätkuvad jõupingutused kõikides nendes eh, võtmevaldkondades on väga otsustava tähtsusega Albaania eh, liikumisele Euroopa Liidu poole. Eh, ministro, la parola al commissario Füüle. suur aitäh, nüüd annan sõna volinik Füülele. Uh, aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, proua minister, ma tahaksin tänada parlamendi, eriti just eh, raportööri selle kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruande kohta me tervitame Albaania Euroopa Liidu perspektiivi. see on kindlasti väga oluliseks äh, motivaatoriks äh, reformide läbiviimisel. raport äh, on kooskõlas komisjoni soovitustega ja see saavutab ka tasakaalu Albaania poolt tehtud jõupingutuste ning äh, reformide äh, vahel, mis on läbi viidud nendes võtmetähtsusega valdkondades äh, Albaania Euroopa Liidu liikmelisuse poole liikumisele. selle aasta eduarene toob välja uue olukorra riigis, mis äh, tugineb november kaks tuhat üksteist poliitilisele kokkuleppele valitsuse ning opositsiooni vahele, sellega on poliitiline patiseis lõppenud ja nüüd on võimalik äh, parteidevahelist koostööd süvendada mitmetes oluli-, mitmete oluliste reformide küsimuses. võttes seda edu arvesse, komisjon soovitas anda kandidaatriigi staatus Albaaniale pärast seda, kui on võtmetähtsusega valdkondades nagu kohtu ning avaliku halduse valdkonnas reformid läbi viidud ning samuti kodukord parlamendis paika pandud. meie oleme selgelt välja toonud, mida euro, mida Albaania peaks tegema selleks, et äh, eurointegratsiooni süvendada, kahjuks äh, riigi poliitilised äh, juhid ei ole alati äh, pannud Euroopa Liidu integratsiooni kõige olulisemale kohale oma poliitilises agendas ja nad ei ole alati tahtnud teha ka poliitilisi kompromisse selleks, et äh, põhireformide läbiviimine ka õnnestuks. endiselt äh, on albaanlastel vaja julgustust ja eriti just valitsusel selleks, et keskenduda Euroopa Liidu integratsiooniprotsessile. kui me räägime nüüd lühiajalistest äh, meetmetest, siis Albaanial on mitmeid äh, väljakutseid, eriti just õigusriigi põhimõtete järgimisel ja teie resolutsioon on ka komisjoni lähenemise keskmes osalus reformiprotsessis ja poliitiline küpsus on väga olulised sellest seisukohast. Albeen-, Albaania peaks ähm, nüüd edasi arendama seda, mis on juba praegu saavutatud, seda tugevdama ning ähm, edasi minema konstruktiivse poliitilise dialoogiga. ja see on põhimõttelise tähtsusega, kui Albaania soovib reforme jätkata. Albaania peaks tegema enam selleks, et võidelda korruptsiooni vastu, rahapesu vastu ning organiseeritud kuritegevuse vastu. parlamendivalimiste edukas läbiviimine juunis kaks tuhat kolmteist on põhimõtteliseks äh, elemendiks äh, Albaania äh, liikumisel Euroopa Liidu suunal. me jagame teie nägemust Albaania heanaaberlikest suhetest Euroopa Liiduga ja see on ka väga oluline selle regiooni stabiilsuse seisukohast. me peame edastama väga selge sõnumi, et äh, Albaania jätkaks äh, reformiteed ning äh, ka poliitilised liidrid tooksid välja selge sõnumi ning soodustaksid heanaaberlike suhete edasiarendamist lõpetuseks tänan teid, lugupeetud parlamendiliikmed, teie jätkuva toetuse eest, mis on väga oluline laienemisprotsessi jaoks üldiselt ja muidugi ka Albaania jaoks ja ma jään ootama meie arutelu. suur aitäh, annan sõna poliitiliste fraktsioonide esindajatele, alustame SND-ga ei, ei proua esinaist katkestatakse, sõna saab äh, härra Tšuntis Koengi, Koest. suur aitäh, kallid kolleegid. Euroopa Parlamendi Albaania eduraporti kohta öö, äh, leidis käsitlemist nõukogus ja nõukogu esindaja, proua minister sellest ka juba rääkis. väliskomisjonides me arutasime seda raportit ja mul on väga hea meel, et erinevad poliitilised fraktsioonid ja ka variraportöörid toetasid minu raportit sest see käsitleb Albaania edusamme Euroopa Liiduga ühinemise teel. see Euroopa Liiduga liitumine on Albaania rahva soov. me peame sellest lugu ja me teame, et enne seda, kui saada Euroopa Liidu liikmeks, tuleb lahendada terve rida demokraatia, õigusriikluse või siis korruptsiooniga seonduvaid probleeme tuleb rõhutada, et Albaanias on asutatud, astutud juba väga palju samme, et tuleb veel astuda väga palju samme. kuid pärast resolutsiooni vastuvõtmist on oluline heanaaberlike eh, suhete jätkuv arendamine Balkani piirkonnas kuivõrd natsionalistlikke avaldusi tuleks tulevikus vältida, seda enam, et neil pole mingit õigustust, nad ei kanna endas mingit sisulist otstarvet ja nad tasa-, muudavad olukorra piirkonnas tasakaalustamatuks. meil oleks oluline, et meie kui Euroopa Liit reageeriksime niisugustele väljaastumistele otsustava ei-ga see tagaks selles piirkonnas edasise rahumeelse arengu, aitäh! suur tänu ja nüüd ma annan sõna härra Kukanile kaheks minutiks Rahvapartei fraktsiooni nimel. ma tervitan seda raportit ja õnnitlen raportööre, minu õnnitlused lähevad ka albaanlastele nende saavutuste eest. ja me tahaksime neid julgustada, eh, tugineda juba saavutatule komisjon andis väga tugeva positiivse signaali Albaaniale ja viimasele eduaruandele ja soovitas kandidaatriigi staatust Albaania jaoks, aga tingimuseks on, et nad täidavad eh, kolm järelejäänud tingimust. me arvame, et sellest peaks saama tõukejõud Albaaniale edasiliikumisel Euroopa integratsiooni teel. ja ma arvan, et see on peatähtis ja järgmistel põhjustel. kõigepealt Euroopa Liidu agenda ei saa jagada poliitikuid Albaanias ja ei tohi ka seda eh, kasutada nagu argumendina sisepoliitikas hoopis integratsioon Euroopa Liiduga peab olema edasiviivaks jõuks tasub siin ka ära märkida, et poliitiline dialoog ja poliitiline koostöö Euroopa Liidu agendas, ei saa olla selektiivne, vaid peab tuginema kindlalt süsteemile. ja meil on siin mõned kõhklused. teiseks, Euroopa Liit on väga selgelt Eh, välja öelnud, mida nad ootavad Albaanialt. me oleme nõus peamiste prioriteetidega, mis tuleb täita, enne kui järgmised sammud saab teha protsessis. selle protsessi usutavus peab tuginema õiglasel ja rangel tingimuslikkusel ja me eeldame, et täidetakse ka neid nõudmisi, milles kokku lepiti. ja lõpetuseks, Albaanial on endiselt hea võimalus lähitulevikus läheneda Euroopa Liidule. nüüd pika aja järel on jälle väga julgustav, et eduaruanne. aga me ootame nüüd tulemusi, valimused on suurepärane viis, kuidas näidata, kuivõrd kindlameelsed poliitikud ja mehhanismid eh, on juurdunud demokraatlisse, demokraatlike väärtustesse. see per il gruppo suur tänu. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Rutšek, kaks minutit. Commissioner nii, tänan, president, volinik, kallid kolleegid, sotsiaaldemokraatide fraktsioon toetab kahel käel Albaania tulevast liitumist Euroopa Liiduga. täna me arutame eduaruannet Albaania viimasel kaheteistkümnel kuul on tublisti edasi liikunud ja see edasiliikumine tugineb koostööle peamiste poliitiliste jõudude vahel Albaanias. me teame, et see koostöö äh, ka valitsuse ja opositsiooni vahel äh, on ka vajalik selleks, et edasiliikumine saaks toimuda. nii et ma kutsun üles meie Albaania sõpru valitsuses ja opositsioonis jätkama seda koostööd, sest ilma koostööta edasiliikumist ei toimu nendes valdkondadest, millele nii minister kui ka volinik viitasid. Äh, järgmisel aastal on peatähtis valimised, eh, mitte niivõrd eh, tulemused, vaid kogu valimiste protsess, valimiste eelne periood ja valimised ise. Eh, viimane kord liikme, viimane kord Albaania tasandi ja kohaliku tasandi valimistel oli palju probleeme, tähtis on nüüd, et juunikuus kaks tuhat kolmteist oleks edasiliikumine ka valimisprotsessi osas. ja lõpetuseks tahaksin viidata ühele küsimusele, see on piirkondlik koostöö. seniajani on Albaania etendanud väga positiivset ja konstruktiivset rolli selles piirkonnas, e, ka selles, mis puudutab Makedooniat ja Kosovot, aga nagu paraku meie raportöör härra Šuntis nimetas, on nüüd Tiranast kuulda teatud müra, mis viitab natsionalistlikumatele meeleoludele. see ei ole õige viis ei Albaania jaoks ega piirkonna jaoks. me tahame üles kutsuda jõude opositsiooni ridades ja valitsuses, et nad hoiduksid sellisest retoorikast. Albaania on väga tähtis riik meie jaoks ja väga konstruktiivset rolli on senini Albaania ka etendanud ja loodame, et ta teeb seda ka edaspidi. ja et li liigub teel Euroopa Liiduga liitumise suunas. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Kornilissin poolteist minutit roheliste nimel ma tänan, nüüd mis puudutab Albaaniat, siin kõige suuremaks mureks on meie jaoks alati poliitiline õhkkond. see, et isegi tahet ei ole koostööd teha eh, erinevatel parteidel omavahel. näib, et asjad on paranenud viimasel aastal ja äh, näib, et äh, kõik on, ka parlament on töökorras, aga nüüd ma ei ole päris kindel. novembrikuus kolm õigusakti ei läinud läbi parlamendis, eh, sellepärast et võimuvõitlus läks nii suureks ja ei olnud üldse seotud nende õigusaktidega, miks nii? peaminister Barisha on öelnud, et kõik etnilised albaanlased saa-, võivad saada Albaania passi, aga ta teab, millise reaktsiooni see võib tekitada selles regioonis, ta on olnud poliitik liiga kaua, et mitte seda mõista. ja miks ta siis vä-, sellise avalduse teeb. meie parlamentaarse delegatsiooni kohtumine, mis oli plaanitud järgmiseks nädalaks, tühistati, mul oli juba kohver valmis pakitud, ma ootasin seda, et toimuks konstruktiivne dialoog koalitsiooniga ja opositsiooniga, aga nemad paistab ei tahtnud seda. ja miks? ja kõik see toimub enne väga tähtsat nõukogu, ülemkogu kohtumist. ja eh, tund-, taheti tõesti kõik viimased tõkked kandidaatstaatuse, kandidaadi staatuse teelt kõrvaldada. miks siis nii? mulle näib, et järgmise aasta valimiskampaania on juba käivitunud niivõrd varakult ja äh, Euroopa agenda on nagu teiseplaaniline. mina tahaks ka, et Albaania saab kandidaat staatuse, aga ma kardan, et et eh, nende valitud poliitikud on jälle läinud võimuvõitluse rappa ja eh, neil on vaja kõigepealt oma prioriteedid jälle õigeks seada. palun, härra Berisha, härra Raama, teie inimeste huvides, palun. Grazie, ora la parola agli altri oratori. suur tänu. Con la collega Janna. tänu ja nüüd saavad sõna teised proua Giannaku, poolteist minutit. jah, me sooviksime toetada kõiki jõupingutusi, mis Albaania on teinud selleks, et temast saaks Euroopa Liidu liikmesriik ja me tahaksime kiita eh, meie raportööri härra Šuntist väga eh, hea raporti eest. Eh, ma leian, et nõukogu Mm, võib leida, et Albaaniale ei anta kandidaatstaatust, et ta ei täida neid kahtteist eeltingimust, mis on Albaaniale seatud. aga see võiks siiski olla stiimuliks, et poliitika stabiliseeruks Albaanias ja paljud jõud üksteist paremini mõistaks samuti, et leiaks lahendust teatud lahendamata küsimused, näiteks võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu, rahapesu vastu ja korruptsiooni vastu. korruptsioon ka kohtunike hulgas, inimõigused ka tekitavad muret ja ka omandiõigusega seonduvad küsimused, sest on näiteks Kreeka vähemus, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud seal ja probleemide ees kõik need pr suured probleemid. kui härra Berisha käis tähistamas Albaania riigi eh, saja aastast loomist, siis ta rääkis ka vähemustest. aga täna ta üritas oma tollased avaldused eh, nagu ümber pöörata meie riigis on ka albaanlasi, aga need on pigem majanduspagulased, kes on tulnud tööle ja siis saadavad raha koju tagasi ja nemad kindlasti ei ole vähemus. ja me peame selgitama, et eh, egoismi ja sallimatuse kaudu ei pääse Euroopasse. igal juhul oli tegemist natsionalistliku sõnavõtuga, sest selge on see, et ülemkogust järgneb, nõukogus järgneb negatiivne reaktsioon sellele ja tähtis on, et karta on, et Albaania võib kaotada äh, just oma siseprobleemide tõttu. järgmine härra Kirillov, üks minut. Э, aitäh, härra president, lugupeetud härra volinik, э, lubage mul tänada raportööri väga hea töö eest. raportis on väga hästi esile tõstetud nii hästi Albaania saavutused kui ka probleemid. ma usun, et Albaanial on potentsiaali, et saada jagu raskustest Euroopa Liiduga integreerumisel samas ma sooviksin väljendada oma muret seoses natsionalistliku retoorikaga niisugune retoorika, mis riigi sajaaastase juubeli pidustustega seoses väga laialdaselt levis. pidustustel rääkis peaminister riikidest Skopje ja Podgorice vahel, pidades silmas seda, et need alad kuuluvad Albaaniale. niisugused mõtted võivad põhjustada ainult täiendavaid etnilisi pingeid. meie peame edastama selge poliitilise sõnumi. nimelt, et niisugune natsionalistlik retoorika ei ole vastuvõetav. aitäh! aitäh! kolleeg Pooselt üks ja pool minutit. Albaanil on üks vanemaid rahvaid Euroopas ning kui Berliini kongressil üheksateistkümnendal sajandil Balkani riigid uuesti ümber korraldati, siis oli Albaania ainukene riik, kes ei saanud üldse mitte mingit riiklusõigust seal tõmmati piirid suurriikide huvidest lähtuvalt suvaliselt ning selle tagajärjeks ongi genotsiid ning praegused probleemid. see on kohutav, missugune genotsiid on aset leidnud nendel aladel ning seetõttu ma ütlen selgesõnaliselt, selle riigi sajaaastase asutamise puhul räägiti väga palju, mitte väga tarku mõtteid, kuid meie oleme Albaania sõbrad, me ei soovi muuta mingeid piire, me soovime, et kehtivad piirid eh, püsiksid või nad pigemini lammutataks loomulikult ei ole need natsionalistlikud mõtted kuigi arukad, kuid me ei soovi kosovolastele keelata viisavabadust, kui me albaanlasi Serbias me eh, ei aktsepteeri, kui me ei anna neile vähemusõigusi, eh, siis ei ole meil imestada, kui sündmused arenevad negatiivses suunas me ei saa tead-, rahvuslikke tundeid alla suruda, me ei saa öelda, et albaanlastel on õigused, serblastel ei ole. kui meil on tegemist territoriaalsete nõuetega, siis tuleb meil olla väga ettevaatlik, meil on vaja toetada Albaaniat, kuid me ei tohi lubada piiride muutmist ning me peame tagama kõikidele vähemustele vähemuste õigused. aitäh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 ja meie resolutsioon käsitleb kriteeriumi, mille kohaselt hinnatakse Albaania liginemist Euroopa Liidule Maastrichti, Kopenhaageni kriteeriumid eh, ja nii edasi, aga see on tegelikult kapitalist, üritus ekspluateerida ja okupeerida Albaaniat, tema rahvast, tema ressursse ja üritatakse eh, manipuleerida töötajatega. sellised poliitikad, mida keskklass kasutab eh, kuldse reeglina inimeste mahasurumiseks Balkanil. meie Kreeka eh, vasakpoolsed oleme, Kreeka kommunistid oleme selle vastu, et Albaania liituks Euroopa Liiduga, tuleb meilgi lahkuda Euroopa Liidust, meil ei ole vaja sellist võimumonopoli meil on vaja hoopis koostööd teha ühiste huvide alusel. suur tänu ja nüüd saab volinik Füüle sõna, aga siiski üks hetk. palun, härra Posselt E ma toetan täielikult Albaania liitumist Euroopa Liiduga, seetõttu sooviksin äh, äh, äh, küsida kolleegilt, kolleeg Tussaselt, kas albaanlased võiksid ise otsustada selle üle, kas nad tahavad liituda või mitte või peavad seda siis otsustama Kreeka kommunistid? φανέ ότι είναι κυρίαρχη η άποψη του λαού, του αλβανικού λαού. Αλβάνια rahvas otsustab ja valib, aga meie poliitiliste parteidena peame oma seisukoha välja ütlema Albaania kohta ka ja sellepärast ähm, tahan ka öelda, et meie olime Kreeka ühinemise vastu Euroopa Liiduga Äh, ja leiame nüüd, et Albaaniagi peaks ühinema. suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Füüle. Uh, president, lugupeetud saadikud, ma olen tänulik selle võimaluse eest teiega täna mõtteid vahetada, Albaania väljavaadete üle Euroopa Liidu liikmesriik saada ja äh, see resolutsioon, mille te koostasite, on väga õige sõnum Albaaniale. ühelt poolt tunnustatakse seda rasket tööd, mis senini on ära tehtud ja teiseks julgustatakse kõiki poliitilisi parteisi ja osalisi äh, kogu aeg tegelema reformimisega ja mm, integreerumisega Euroopa Liitu äh, meiegi näeme Albaaniat tihedates sidemes suhetes Euroopa Liiduga ja me oleme valmis jääma kindlaks oma soovitusele, nimelt anda kandidaatriigi staatus Albaaniale, aga kõigepealt peab Albaania tulemused saavutama. me kanname ette ülemkogule niipea kui võimalik. edasiliikumine on toimunud, me eh, näeme ka jõupingutusi õigusriigi vallas ja tähtis on, et oleks usaldusväärne poliitika, õigusriik oleks kõige keskmes ja e, kõik toimuks e, Albaania rahva huvides suur aitäh komisjonile ja nüüd annan sõna proua Kossakule. proua asepresident, austatud e, parlamendisaadikud, härra volinik, Euroopa Liidu integratsioon saab tuleneda ainult märkimisväärsete pingutuste tagajärjel. seda nii eh, riiklikul tasandil kui kollektiivse kohustuse võtuna ja Albaania peab eh, üle kõige eh, näitama tahet stabiilsuseks ning konstruktiivseks poliitiliseks dialoogiks. see, et Albaania kodanikud toetavad Euroopa integratsiooni, on märkimisväärne alus äh, millele selle riigi poliitilised äh, juhid saavad üles ehitada ühisplatvormi, mis oleks riigi kui terviku huvides. kokkuvõtteks äh, rõhutan seda märkimisväärset progressi, mida Albaania on saavutanud viimase aasta jooksul. Äh, see on üles näidanud poliitilist tahet ning ka konkreetsed tulemused saavutanud läbi viies äärmiselt vajalikke reforme. ma olen kindel, et et selline kõrge äh, kohusetunne jätkub ning äh, et me näeme edasisi positiivseid arenguid ka aasta kaks tuhat kolmteist jooksul. suur aitäh, proua asepresident! aitäh! olen saanud resolutsiooni eelnõu, millega lõpetada diskussioon. hääletamine toimub homme kell kaksteist